teada, et äh, õigusasjade komisjon kahekümne viiendal jaanuaril äh, vastavalt artiklile kolm lõigetele kolm ja neli kodukorras kontrollis tervet rida saadiku mandaate ja tegi ühehäälselt ettepaneku järgnevate liikmete mandaadid kehtivaks kuulutada. Andres Totter, Guskieri, Garces, Ramon, Garcia, Hero, Caraballo, McIntyre, Malinov, Nilsson, Ortiz, Velela, Sadurski, Sedo ja Labart Trematerra, Weidenholzer, Bratkovski, Košee, Roata, Stadla. Kukovic, Van der Stupp, Miranda, Omar Jees, Correa, Zamora, Naranjo, Escobar ja Zuber. kas keegi nendest nimetatustest on kohal? Äh, kas keegi on vastu nendele mandaatidele, ei ole, siis on need mandaadid kinnitatud Euroopa Rahvapartei